ja see tekst läheb meil istungi protokolli. Euroopa Parlament äh, peab äh, oma seisukohta hakkama kujundama ettenähtud aja jooksul aega ka peaksma homme. Ähm, kui vastuväiteid ei ole, siis ma saadan täna vastu võetud resolutsioonid isikutele ja institutsioonidele, kes on resolutsioonide lõpus nimetatud. parlamendi äh, istungjärk äh, on katkestatud, istung on lõppenud täna